Okay, thank you very much. Mrs. Tomasetti. Thanks a lot and good morning. suur tänu ja tere hommikust kõigile katsun teile lühidalt selgitada seda, kuidas komisjon on selle uue ettepaneku koostanud ning ähm, millised äh, on olnud meie viimaste kuude tööelemendid. kõigepealt äh, eelarve pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, sellepärast et see on väga oluline osa meie tänasest programmist komisjon tõesti on pingutanud selleks, et eelarve prioriteedid oleks paremini paigas ja, ja et meil oleks eelarve, mis on suunatud vähematele poliitikavaldkondadele. selle eesmärgiks oli muuhulgas muuta eelarve paindlikumaks ning äh, mõistetavamaks kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse mitmeaastase finantsperspektiivi puhul on õigusriigi põhimõttega seotud kaitsemeetmed olulised, see on oluline kõikides programmides, aga see on seotud ka õiguse äh, programmiga, millest me täna räägime. oluline on Euroopa lisaväärtus, Euroopa Liidu lisaväärtus äh, kõikide programmide puhul ning seda mainisid ka raportöörid. nimelt äh, meil on vaja vähem bürokraatiat meie vahendite kasutajate jaoks. Euroopa Liidu eelarve uus struktuur tuleb selle slaidi peal väga hästi välja. siin on äh, seitse rubriiki ja vähem programme, viiskümmend kaheksa oli ennem praegusel perioodil, nüüd on kolmkümmend seitse ja seitseteist poliitika kobarat või rühma. kui me nüüd vaatame asja üksikasjalikumalt, siis oluline on ka see, et esimest korda oleme me pööranud tähelepanu väärtustele, ka täna teeme loomulikult nende teemade kallal tööd, aga komisjoni jaoks on väga oluline see, et see on eraldi seal välja toodud ning ühe, määratletud ühe meie töövaldkonnana poliitikarühmade all. ja siis meil on äh, ka õiguse, õigluse, õiguste ning väärtuste programm, mis äh, jaguneb kaheks, õiguste ja väärtuste programm ja õig-, õiguse programm, õigluse programm. õiguse programm on äh, umbes kolmsada miljonit eurot õiguste ja väärtuste programm hõlmab kuussada nelikümmend kahte miljonit. see kajastab hästi meie mõjuhinnangu analüüsi, hindamistegevuse analüüside käigus välja tulnud vajadusi ning äh, koha pealt saadud informatsiooni programmide läbiviijatelt. kui me vaatame, kuidas me need programmid üles oleme ehitanud, siis me oleme läbi viinud kõigepealt vahehindamise praeguste programmide küsimuses ja praeguste programmide eesmärgid on endiselt jõus, ütles meie hindamine, me peame jätkama praeguste eesmärkide poole pöör-, püüdlemist. Euroopa Liidu lisaväärtus on väga oluline ka vahehindamises ning selgelt tuli välja, et meil on vaja rohkem suuniseid taotlejatele, eeskirju tuleb lihtsustada ja seda oleme püüdnud uutes ettepanekutes hästi kajastada. siis veel oleme läbi viinud avaliku kuulamise, mille käigus tuli välja, et toetatakse komisjoni ettepanekut keskenduda väärtustele demokraatlik osalus, ühiskond, õigusriigi põhimõte, Euroopa väärtused äh, ja õigused on äh, kõige olulisemad põhimõtted, tuli ka meie avalikust konsulteerimisest välja. samuti oluline on Euroopa Liidu tasandi lisaväärtus inimesed, kes selles kuulamises ostsid, küsimustele vastasid, leidsid, et kaks programmi, õigluse programm ning äh, väärtuste ning õiguste programm on Euroopa tasandil väga olulised just nimelt selles kontekstis. mõjuhinnang. komisjon viis läbi oma mõjuhinnangu ning sealtki tuli väga hästi välja, et õigused, väärtused, mida, mida käsitleme nende programmidega on endiselt väljakutseks, äh, diskrimineerimise vastane võitlus ja nii edasi ja nii edasi. samuti justiitsalaline koostöö ei ole veel jõudnud optimaalsele tasemele, nii et meil on vaja rohkem sünergiat erinevate programmide vahel. komisjon soovib seda siis teha, selle poole püüelda nende uute programmide kaudu aga nüüd siis see õigluse programm. meil on vaja järjepidevust praeguse programmi tegevusega. eesmärke pole veel saavutatud. nii et komisjoni tänane ettepanek ei ole mingisugune revolutsioon. me oleme püüdnud keskenduda pigem järjepidevusele, praeguste tegevuste jätkamisele ning äh, oleme seadnud endale peamiselt kolm ees, eesmärki, kõigepealt toetada justiitsalast koostööd tsiviil- ning kriminaalküsimustes, toetada õigusriigi põhimõtet, pakkuda justiitsalast koolitust, et ja muuhulgas seal, sellega seoses ka parandada teadmisi Euroopa Liidu õiguse vallas ja teiseks tagada juurdepääsu õigusele kõigile, edendada tõhusust kriminaalasjades ning toetada ohvrite õiguste kaitset. Need on meie kolm üldist eesmärki, nagu näete, siis õigusriigi põhimõte on siin läbivaks põhimõtteks selle programmi puhul. ning äh, see on ka komisjonil selle uue õiguse programmi puhul väga südame peal milliseid tegevusi siis selle kaudu rahastada saab? kõigepealt äh, teadlikkuse suurendamine, koolitamine, vastastikune õpe, äh, vahetusprogrammid, äh, samuti info, kommunikatsioonitehnoloogia vahendite arendamine, oluline on sünergia, nagu näiteks ka digitaalse Euroopa programmi kasutamine samas kontekstis, samuti saab rahastada selle kaudu Euroopa Liidu Euroopa tasandi võrgustike arendamist. tegevused on lisas välja toodud ning komisjon on endale võtnud kohustuseks selles lisas nende erinevate tegevuste nähtavamaks ja mõistetavaks muutmine ning lisal on samasugune juriidiline väärtus nagu teksti põhiosal Nende tegevuste määratlemine toimus läbi väga läbipaistva protsessi. tegemist oli siis komisjoni otse juhitud protsessiga, liikmesriigid ei sekkunud sellesse ning ähm, see on väga oluline. ma tean, et raportöör on selle teema tõstatanud, komisjon haldab otseselt seda programmi lähtuvalt finantsmääruse sätetest ning äh, neil on, meil on sõltumatu hindamiskomisjon, mingisugust ohtu, et liikmesriigid sellesse protsessi sekkuvad, ei ole. nüüd on näha mõningad programmid siin või projektid, mida me rahastame EKRIS, Euroopa Liidu õiguse tulemustabel, õigusportaal ja koolitus kohtunikele. meil oli väga oluline roll EJTN-il selles programmis ja nii edasi ja nii edasi. mis selles kõiges uut on? komisjoni jaoks on uus see, et me oleme püüdnud programme muuta paindlikumaks, eeskirju lihtsamaks, seda võimaldab ka meie uus finantsmäärus, nii et me loodame, et sellisel moel on programm kättesaadavam ja kasutajasõbralikum mis puudutab õigusi ning väärtusi, siis me teeme ettepaneku luua liikmesriikide kontaktpunktide võrgustikku ning loodame, et sel moel programmi edu suureneb, kui meil on liikmesriikide kontaktpunktid, kui need on lähemal sidusrühmadele ja programmi kasutajatele, siis tõenäoliselt soodustab see kodu, kogu protsessi ja lõpetuseks sünergia teiste programmidega. ma juba mainisin Digitaalse Euroopa programmi. tegemist on olulise programmiga. oleme omalt poolt kandnud hoolt selle eest, et selles programmis samuti on üks osa vahendeid ette nähtud õigussüsteemile ja see on väga oluline, sellepärast et euro-, et siit saab siis rahastada õigussüsteemide digitaliseerimist, struktuurifondi saab samuti kasutada õigussüsteemi arendamiseks liikmesriikide tasandil, siis ühtse turuprogramm, ähm, see hõlmab ettevõtete õigust, lepinguõigust ja nii edasi. oleme teinud tõesti palju tööd komisjonis, et kanda hoolt selle eest, et erinevate rahastamisvahendite vahel saavutatakse sünergia ning õigusprogrammile ei eraldata ainult vahendeid, mis on programmile eraldi ette nähtud, vaid et kasu tuleb ka teistest programmidest, aitäh! suur tänu selle suurepärase ettekande eest. nüüd algab arutelu. ärge unustage seda, et aega, aeg on napp, nii et piirduge kahe minutiga kõik. härra Demov, teie esindate Rahvapartei variraportööri siin. suur tänu, lugupeetud esimees räägin kahe variraportööri nimel Rahvapartei perest, härra Tilje ja härra Raadefi nimel. Nemad tervitavad Euroopa Komisjoni pingutusi selle nimel, et õigusprogramm oleks tulevikus lihtsam, aga seda ei tohiks teha äh, teiste arvelt. Äh, ja, ja ka keeleline külg peaks olema selge. erinevad eesmärgid peaksid olema selgelt omavahel seotud ja peamised ähm, ja, ja rapo-, meie variraportorid soovivad teada, et miks on eraldi lisa üldse vaja erinevatest tegevustest, sest need tegevused võiks ju panna teksti põhiosasse. artiklis kolm tuleb viidata mitte ainult õigusriigi põhimõttele, vaid ka kohtuvõimu sõltumatusele sellest on praegu juttu preambulas, aga mitte teksti põhiosas mis puudutab toetusi ähm, õigusalase koolituse võrgustikule, siis selles osas paistab äh, olevat olukord muutunud. enam ei ole mingisugust kohustust, et ähm, ei ole enam mingisugust kohustust vahendeid eraldada selleks. Äh, miks siis nii? ja miks see kohustuslikkuse element on siit kadunud. meie peamiseks eesmärgiks oli ju tegelikult pakkuda parimat teenust äh, Euroopa Liidu kodanikule. samuti on tehtud ettepanek, et äh, moodustatakse kontaktpunktide kontakt ja kontaktpunktide võrgustik, see on juba äh, kodanike Euroopa programmis olemas, miks on vaja üldse uut võrgustikku, selleks läheb ju vaja täiendavaid rahastamisvahendeid Need on siis mõned küsimused, mille variraportöörid palusid mul edastada ning millele nad sooviksid komisjonilt vastust. aitäh! proua Kaupan. Äh, suur tänu, proua esimees. ka mina üritan teha lühidalt. ma arvan, et komisjon on õigusprogrammi kohta väga hea ettepaneku esitanud, sellepärast et selle eesmärgiks on Euroopa õigusruumi edasiarendamine, mis rajaneb õigusriigi põhimõttel, vastastikusel usaldusel ja ka äh, tunnustamisel. ma sooviksin komisjoni tänada ka selle ettekande eest ja sooviksin tänada ka mõlemat raportööri tutvustuse eest. ma arvan, et me kõik oleme huvitatud sellest äh, õigusprogrammist ja sellest, et äh, seda ka tõhusalt rakendada ja see puudutab nii programmi eesmärke kui ka toetatavaid meetmeid kui ka selle sujuvat rakendamist. ja komisjon juba viitas sellele, et õigusprogrammi rakendamise kohta on ka vahearuanne, see on, pärineb selle aasta juunist ja ma arvan, et oluline on arvestada ka selle vahe, vahearuande tulemustega, et need kajastuksid ka uues õigusprogrammis, sellepärast et kui seitsekümmend protsenti kasusaajatest ja taotlejatest ütlevad, et halduskoormus on tõesti liiga suur, siis tõesti on vaja Äh, menetlusi lihtsustada ja peaksime just eriti sellele punktile tähelepanu pöörama, aitäh. okei okay,, thank you, mis Aguilera. suur tänu, kolleeg Aguilera. kui on natukene võimalust asja kommenteerida lühidalt, siis ma ei hoiaks ennast tagasi õigusprogramm ja õigusalane koolitus Euroopa õiguses peaks olema keskendunud nendele olulistele aluspõhimõtetele vastastikune usaldus ning tunnustamine, need on meie ühise õigluse ning julgeoleku ala, alustalad ja nende väärtuste, need väärtused, neid väärtusi on kärbitud äh, ja viimastel aastatel ja vabaduse, õigluse ning äh, ning julgeolekuala aga tugineb sellele, samas kohtupraktika näitab, et liikmesriigid keelduvad justiitskoostööst kriminaalküsimustes viimasel ajal. ja see on fakt, et kohtunikud võtavad endale vabaduse hinnata õigusriigi kvali-, põhimõtte kvaliteeti äh, teises äh, liikmesriigis see ei olnud tegelikult meie koostöö äh, eesmärk. otse vastupidi, me tahtsime vastastikust usaldust suurendada, vastastikust koostööd suurendada, mis tähendab seda, et kohtunikud peaksid lähtuma sellest, et õigusriigi põhimõtet, põhiõigusi, kohtuvõimu sõltumatust äh, ja nii edasi austatakse liikmesriikides ning et igal pool on olemas õigusvahendid aga mis puudutab äh, kohtunikke, kui liikmesriiki koostööd on vala justiitskoostöös, äh, äh, siis ei saa mingisugune kohtunik hinnata teise liikmesriigi õigusriigi põhimõtte kvaliteeti, kui ta hakkab seda tegema ja keeldub koostööst, siis keeldutakse õigusriigi Äh, vabaduse, õigluse ning ähm, julgeolekuala põhimõte, põhimõtteid austamast. suur tänu! ja härra Skripek saab nüüd sõna. kaheks minutiks, palun, ärge rohkem rääkige. mina räägin äh, Juureki nimel, tema on variraportöör võttes arvesse seda, millised, millised motiivi komisjon välja toob, tunneb meie variraportöör tõsist muret meie õigusprogrammi pärast, nii nagu varem tundsime muret õiguste ning väärtuste programmi pärast. libekomisjonis on selles vallas töö kaugemale jõudnud. raporti projekt on juba tutvustatud, seda tegi proua Valero, seal on härra Boni ettepanekud Rahvaparteist millega tahetakse toetada rohkem kohalikke vabaühendusi, kes kaitsevad ning edendavad õigusriigi põhimõtteid ja Euroopa Liidu väärtusi olukorras, kus kodanikuühiskonnal on väiksemad võimalused mõnedes liikmesriikides. selline väljend on härra Jureki arvates täiesti sobimatu, siin tahetakse kasutada vahende, vahendeid mõningate riikide vahe, vastu pehme relvana nii, nii-öelda ja äh, väärtuste normatiivne olemus äh, tekitab olukorra, kus mõningate, mõningaid poliitilisi jõude eelistatakse teistele ja suurem Euroopa Liidu liikmesriikide enamuse arvamus ei ole alati õige äh, alus otsuste langetamiseks, see ei tähenda, et otsused oleksid õiged, kui enamus neid toetab, ja õigusprogrammi ei tohiks kasutada ära selleks, et poliitilisi tülisid õhutada Euroopas seda programmi ei tohiks äh, kasutada ära selleks, äh, et äh, mõjutada avalikku arvamust liikmesriikides. Euroopa Liit peaks oma ühiseid eelarveressursse kasutama väga ettevaatlikult. aitäh! suur tänu ja enne kui annan sõna veel lõpetuseks komisjoni esindajale, annan sõna ka meie kaasesimehele. Eh, suur tänu! lugupeetud äh, esimees. oleme korduvalt äh, öelnud, et äh, liikmesriikide vahel ei ole piisavalt usaldust justiitskoostöö valdkonnas. seda ka organiseeritud kuritegevuse ning terrorismi vastases võitluses, seetõttu peame vajalikuks toonitada veel kord, et selline koostöö liikmesriikide vahel on äärmiselt oluline sellises võitluses ning äh, selline võitlus saab aset leida ainult siis, kui äh, usaldatakse teineteist vastastikku. seda ei, ei tohiks alahinnata. loomulikult äh, meil on olemas erinevad koostööinstrumendid, kuid kõige olulisem selles on siiski lihtsalt vastastikune usaldus. üks asi on muidugi ähm, see, et aktsepteeritakse seda usaldust ja põhimõtet, aga seda tuleb ka praktikas rakendada, seda teeme erinevate programmide kaudu, Euroopa õiguse kaudu, mis võimaldab meil võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu peamiselt koostöö kaudu. seda on siis komisjon püüdnud teha. kas komisjon võiks meile nüüd üksikasjalikumalt rääkida sellest, milliseid samme kavatsetakse astuda selleks, et tagada see, et vastastikune usaldus kasvab. et vastastikune koostöö ning tunnustamine äh, kulgeksid paremini liikmesriikide vahel. suur tänu ja komisjon kaks minutit. suur tänu ja suur tänu teile ka tagasiside eest me saame aru, et kõik on valmis ühiselt töötama õigusprogrammi kallal, eesmärkide osas on, valitseb üksmeel ka programmi struktuuri osas, see on meie jaoks väga hea, oleme valmis tegema igati parlamendiga koostööd. oma ettekandes ma juba näitasin teile, et see programm tugineb väga põhjalikul analüüsil, mõjuhinnangutel mingisuguseid poliitilisi kaalutlusi siin küll ei ole. ja mingisugust poliitiliste väärtuste edendamist me lähtume lihtsalt kohapeal läbi viidud analüüsist. me oleme rääkinud palju vastastikusest usaldusest, õigusriigi põhimõttest ning kohtuvõimu sõltumatusest. loomulikult teksti saab alati paremaks muuta ning komisjon on valmis teiega koostööd tegema, et seda saavutada. artiklis kolm räägime me siin liikmesriikide õiguse tõhususest, see hõlmab tõhusust, sõltumatust, kvaliteeti, aga me võib, katsume võib-olla sõnastust siis täpsemaks muuta. vastastikune usaldus on olnud läbivaks põhimõtteks selles programmis ning mõningate tegevuste puhul, mida ma siin mainisin oma ettekannet tehas, tuleb hästi välja, kuidas vastastikune usaldus peaks kasvama läbi äh, koostöö liikmesriikide vahel võrgust, läbi võrgustikutöö. loomulikult see peab käima käsikäes õigusloomeprotsessiga, kuid, kuid õigusprogramm peaks, peaks sellele kõigele kaasa aitama nii täna kui ka tulevikus. oma ettekandes mainisin ka seda, kui oluline on Euroopa öö, äh, justiitsalane võrgustik EJTN ning äh, see jätkub ka tulevikus. vahetasime sõnad ära, ingliskeelse sõna may, äh, vahetasime kohustuslikumaks sõnaks shall. Äh, see muudab olukorra paremaks. ja see ei tähenda seda, et rahastamisvahendeid, rahastamisvahendite puhul kaoks kohustuslikkuse põhimõte võrgustiku töö osas. ei, ei kao, see shall tagab selle meil on juba Loomingulise Euroopa programm, aga kui me analüüsi läbi viisime, siis selgus, et äh, selle programmi levik ei ole piisav ning äh, seda võiks äh, edendada. suur tänu! nüüd sellega on lõppenud meie ühiskoosolek õiguskomisjoniga, suur tänu suurepärasele kaasesimehele siin, aga oma tööga läheme edasi ja päevakorrapunktid viis, kuus, seitse ootavad meid ees tegemist on siis äh, nõukogult suve jooksul saadud konsulteerimistaotlustega. Äh, mis äh, tuginevad Prümi otsustele. Please, colleagues. palun, lugupeetud kolleegid, olge natukene vaiksemad. niisiis, see rajaneb niinimetatud Prümi otsustel kaks tuhat kaheksa murd kuussada viisteist JTSK ja otsusel kaks tuhat kaheksa murd kuussada kuusteist JTSK. ja nõukogu kavatseb vastu võtta kolm rakendusotsust, mis käsitlevad automatiseeritud andmevahetust ja see puudutab siis täpsemalt sõrmejälgede andmete vahetust Iirimaa ja Horvaatiaga ning DNA andmete vahetust Iirimaaga. libe koordinaatorid on otsustanud, et need kolm ettepanekut menetletakse lihtsustatud menetluse raames vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend lõige üks parlamendi kodukorra eeskirjadest. Nende kolme teema osas on raportööriks eh, härra Branislav Škripek. raporti projektid kolme menetluse kohta on enne koosolekut laiali saadetud. härra Škripek, teil on sõna lühikeseks tutvustuseks. suur tänu mulle sõna andmast. Euroopa Liidu julgeolek on teema, mis on kõikide eh, Euroopa Liidu kodanike ja meie eh, külaliste huvides. ning eh, tihtipeale antakse teada rünnakutest, mida, mis on aset leidnud meie kontinendil. ning me peaksime keskenduma siin parlamendis ja ka oma komisjonis sellele teemale, et me peaksime peatama ikkagi need, kes üritavad meie elustiili hävitada, sest me ju üritame oma elustiili ähm, kaitsta. Prümi otsus oli esialgselt erinevate riikide kokkulepe, kes soovisid teha koostööd terrorismivastases võitluses ning piiriülene andmevahetus oli tagatud ähm, tänu kaasaegsele tehnoloogiale ning see võimaldab vähendada ka ohutaset liikmesriikides, nende andmete automatiseeritud andmevahetus õiguskaitseasutuste vahel võimaldab meil ka paljastada seda ohtu, millega me silmitsi oleme. ning need kolm ettepanekut Äh, mida ma täna tutvustan, on ka seotud äh, selle eesmärgiga, nimelt äh, me oleme testinud meie automatiseeritud andmevahetuse süsteeme ning need ning tulemused, katsete tulemused on näidanud, et süsteemid on valmis ja see puudutab nii sõrmejälgede andmeid kui ka DNA andmeid käsitlevat automatiseeritud andmevahetust ja ma sooviksin õnnitleda Iirimaad ja Horvaatiat, et nad on katsed edukalt läbi viinud ja et nad saaksid siis kiiresti ka rakendada neid süsteeme. aitäh ja Jaromir Šetina ja kolleeg Kopernikova on variraportorid ja kolleeg Štetina, kas soovite sõna? väga lühidalt, ütleb härra Štetina. aitäh, proua esimees. kõik need kolm raportit on väga tehnilised, aga väga olulised mõlemad mainitud riigid, Iirimaa ja Horvaatia, on täitnud kõik äh, seatud tingimused ja seetõttu äh, ma toetan seda äh, otsust, et need raportid läheksid täiskogule ja et me annaksime heakskiidu nõukogu rakendusotsustele. aitäh. ja proua Eh, proua Haismelova soovib sõna. suur tänu, eh, ALDE fraktsiooni nimel toetan ma eh, nõukogu otsust automatiseeritud andmevahetuse kohta ja automatiseeritud andmevahetuse kohta Iirimaal ja ka Horvaatias. suur see, meil on vaja suuremat sünergiat. tahaksin rõhutada ka seda, et andmevahetus ning koostöö on sama olulised kui andmete kogumine ning kõik meetmed koostöö arendamiseks vajavad toetust, samal ajal tuleb austada äh, õigust äh, ning äh, kohtupraktikat eraelu puutumatuse küsimuses. aitäh! peale seda lühikest arutelu teen ettepaneku, et äh, need nõukogu otsuse äh, projektid ähm, võetaks vastu ilma muudatusteta vastavalt äh, meie kodukorra reeglile viiskümmend lõikele üks. kas keegi on vastu? kas vastuvõtjaid on? kui vastuvõtjaid ei ole, siis ähm, oleme menetluse läbi viinud ja üheteistkümnendal ja äh, teise oktoobri täiskogul tuleb äh, siis äh, ka hääletusele. ja nüüd. Yes, point of order, please. ja protseduuriline küsimus, palun. suur tänu. olen raportööriks olen raportööriks rikkumistest teatajate kohta ja ma paluksin, et see hääletamine edasi lükatakse, sellepärast et kahekümne teisel novembril leiab kaaset hääletus ja seetõttu ma teeksin ettepaneku, et see hääletus edasi lükataks. kas komisjon on nõus sellega, et me selle hääletuse edasi lükkame? We will vote for that. jah yeah., committee agree. jah yeah,, komisjon on nõus sellega selge, suur tänu. okei okay,, wonderful, then now we have a very short vote. selge, asume siis hääletuste juurde. This, okei okay., we have uh, voting cards and.... niisiis äh, hääletusnimekirjad on olemas ja Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond. Soraya Post on siin arvamuse koostajaks. ja muudatusettepanek number seitse ja viiskümmend üks, need on ühesugused ja avan hääletuse. sulgen hääletuse It's adopted. see on vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa. avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss viis. avan hääletuse sulgen hääletuse. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss kuus, avan hääletuse. sulgen hääletuse vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis. avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus. avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. viiskümmend kahe viiskümmend seitse, viiskümmend seitse, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. viiskümmend kaheksa, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, avan hääletuse. sulgen hääletuse vastu võetud. kompromiss seitse, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss kaheksa, avan hääletuse. sulgen hääletuse. see on vastu võetud. kompromiss üheksa, avan hääletuse sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss kümme, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. seitseteist ja kuuskümmend üheksa, need on ühesugused ja avan hääletuse. sulgen hääletuse vastu võetud. seitsekümmend, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. vastu võetud. seitsekümmend üks, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud muudatusettepanek kaheksateist, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, avan hääletuse sulgen hääletuse. vastu võetud. seitsekümmend kaks, avan hääletuse. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kakskümmend üks, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud kakskümmend kaks. avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kakskümmend kolm, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kakskümmend neli, avan hääletuse. sulgen hääletuse vastu võetud. kakskümmend viis, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kakskümmend kuus, avan hääletuse. sulgen hääletuse vastu võetud. seitsekümmend kolm. hääletus on avatud hääletus on suletud. tagasi lükatud. kakskümmend seitse, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kakskümmend kaheksa, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kakskümmend üheksa, avan hääletuse sulgen hääletuse. vastu võetud. kolmkümmend, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud kolmkümmend üks, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud kolmkümmend kaks, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud, kolmkümmend kolm, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud, kolmkümmend neli, avan hääletuse. sulgen hääletuse vastu võetud, seitsekümmend neli, avan hääletuse. sulgen hääletuse. tagasi lükatud, seitsekümmend viis, avan hääletuse. sulgen hääletuse. tagasi lükatud, seitsekümmend kuus. sulgen hääletuse tagasi lükatud. ja nüüd volitused kolmkümmend viis. sulgen hääletuse. vastu võetud. kolmkümmend kuus. avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kolmkümmend seitse avan hääletuse, sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss üks, põhjenduspunkt viis kohta, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kaks, avan hääletuse. sulgen hääletuse vastu võetud, kompromiss kaks, põhjenduspunkti kaheksa kohta, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud, kompromiss kolm, põhjenduspunkti üheksa kohta, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud, muudatusettepanek viis avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. nelikümmend kaheksa, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss neli, avan hääletuse. sulgen hääletuse vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, avan hääletuse. sulgen hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. ja õnnitlused raportöörile aitäh ka hea töö eest hääletamisel. No this is done mm. -hmm. Yep. This is postponed, sorry. Yep. So we could make a ten minutes break. Okei okay., now uh.... ja nüüd meil tuleb kümneminutiline paus. kümme minutit. Minutes break. We will start ten twenty. ja kell kümme kakskümmend jätkame. kümme viisteist siiski, kümme viisteist jätkame. You could recall that the vote is, this vote is postponed, you could remind. Yeah, I would like to. ja ma sooviksin meenutada, et äh, järgmine päevakorrapunkt ähm, hääletamise osas ähm, liiduõiguse rikkumistest teatajate kaitse selle eh, arvamuse hääletamise lükkasime edasi järgmise komisjoni kohtumisena